mis kuulutati välja eile kell seitseteist null null ja seega on see korrigendum heaks kuulutatud ja lõpetuseks minu kolmas ja viimane teadaanne vastavalt äh, artiklile sada viis lõige kuus äh, on äh, mind teavitanud komisjoni esimeeste fraktsioon äh, konverents, eh, et nad ei ole vastu, et EKONi komisjon ei ole vastu delegeeritud õigusaktile, kui te nüüd kahekümne nelja tunni jooksul ei esita vastuväiteid või eh, poliitiliste fraktsioonide poolt või vähemalt nelikümmend saadikut seda ei tee, loode, loetakse see vastuvõetuks. kui te vastuväite esitate, tuleb see hääletusele ja see soovitus on ka täiskogu koduleheküljel kirjas. suur tänu, kolleegid, sellega on teadaanded läbi. järgmine päevakorrapunkt oleme ajakirjas, ajakavast natukene